jätkame täiskogu osaistungjärguga. eilse e, koos eilse istungi protokoll on teile edastatud, kas selle kohta on proten-, pretensioone ei ole, siis on protokoll kinnitatud. mul on teile ka mõned teada-.